päevakorra juurde Pä. lõplik päevakorra, lõplik päevakord, mis võeti, kinnitati esimeste konverentsi poolt vastavalt koduartikli sada üheksa on laiali jaotatud. oleme, ei ole saanud ainsatki ettepanekut päevakorra muutmiseks. kui uudiseid pole, siis päevakord ka kinnitatud nii nagu äh, esimeste konverents seda ette nägi.